see istung jälle avatud. eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on teile kättesaadavad, kas kellelgi on märkuseid, tundub, et mitte, sellisel juhul on äh, protokoll ka vastu võetud.